esimene hääletus puudutab proua Regneri raportit. E, võtta ära puutumatus Steve Proalt. härra Coburnil on protseduuriline küsimus. kõnelejal ei ole mikrofoni. suur tänu. proua president, ma olen väga mures. meil peaks olema saadikupuutumatus siin kojas, aga iga kord näiks, et me võtame selle ära mõnelt meie saadikult. jah, ei ole oluline, kas tegu on fašistiga, kommunistiga, demokraadiga või kellega iganes. ma lähen barrikaadidele selleks, et kaitsta nende õigusi ja kui me võtame kogu aeg niimoodi saadikupuutumatuse ära, siis see muutub mõttetuks ja kui ei ole kaitset, siis sellel kojal, siis on kõik mõttetu. jah, saadikud tahaks julgustada ja ka teile, proua president, öelda, et ei saa ära võtta kelleltki saadiku puutumatust, sellepärast ta kuulub Front Nationali, sellest ei piisa. härra Kober, ma kinnitan teile, et arutelu on toimunud ja ärakuulamine oli Äh, õiguskomisjonis juba. aga nüüd hääletame kätt näid tõstes, kes on selle ettepaneku poolt? vastu? kes jäi erapooletuks? vastu võetud. järgmine on härra Tšoka raport Euroopa Liidu ja Brasiilia vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping see on nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine on erikomisjoni moodustamine pestitsiidide kohta, mis tegeleb Euroopa Liidu lubade andmise menetlustega liikmete arv ja ametiaeg ja ülesanded selles komisjonis. jälle tõstke käsi, kes on selle ettepaneku poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. We come to the report of the... Um, ja nüüd proua Tuun Äh, und Hohensteini raport asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel. kõigepealt kaks ettepanekut kuuskümmend seitse ja kuuskümmend kaheksa tagasi lükata, komisjoni ettepanek, kes on poolt? vastu? kes jäi erapooletuks? tagasi lükatud ja nüüd esialgne kokkulepe, muudatusettepanek seitsekümmend komisjonilt, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. me peame veel hääletama komisjoni avalduse üle. see on muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu, kes jäi erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd proua Köölingi raport. see on heitkoguste kulutõhus vähendamine ja investeeringud kõigepealt esialgne kokkulepe, muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. ja peame hääletama ka komisjoni avalduse üle, muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. parlament on esimese lugemisega ühele poole saanud. nüüd härra Ferrandese raport Euroopa Keskpanka aastaaruanne aastaks kaks tuhat kuusteist. kõigepealt teine lõige sealses tekstis, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige seitse, muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud. seitsmes muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. esimene muudatusettepanek, kes poolt, näidake käega kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kaheksas muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus, hääletus algas Is... hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd lõige kakskümmend kuus, esialgne tekst. Ah, okay, sorry. vabandust. lõike kaheksateist, üheksas muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. The vote is hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd viisteist nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd hääletame esialgse teksti üle kahes osas, esimene osa lõige kaheksateist nüüd eh, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme nimeline hääletus. muudatusettepanek kümme nimeliselt hääletus algas. Is... hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kakskümmend kuus, kolmes osas, esimene osa nimeliselt, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. hääletus lõppes. vastu võetud. ja kolmas osa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. nüüd hääletame esialgse lõike kakskümmend seitse üle, esimene osa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja kolmas osa. kätega palun näidake, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheteistkümnes muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksateistkümnes, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud lõige kolmkümmend üks, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, esialgne tekst kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa nimelise hääletamisega hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja kolmas osa, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend viis ja sealt tekst kolmes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja kolmas osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend kaheksa, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige nelikümmend, muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kaheteistkümnes muudatusettepanek, lõige nelikümmend neli, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige nelikümmend viis, muudatus viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget nelikümmend kuus, muudatus kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, kogu resolutsioon nimeliselt hääletame, hääletas, algas. hääletus lõppes vastu võetud. nii et õnnitlused härra Fernandesele. järgmisena hääletame härra Puuseki raportit, mis käsitleb puhta energiaalase innovatsiooni kiirendamist. me hääletame resolutsiooni tervikuna ja nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud ja õnnitlused, hääletus on sellega lõppenud. Like to... ma paluksin nüüd kõigil ruumist lahkuda, et me saaksime hääletuste selgituste juurde asuda.